El señor presidente. Queridas amigas y queridos. kallid sõbrad, tere õhtust kõigile. jätkame oma täiskogu istungit ja alustuseks annaksin teile informatsiooni Ühendkuningriigi võimuorganid andsid mulle teada, et et proua Diana Wallis, kes oli meie asepresident, et tema asendab nüüd Rebecca Elizabeth Taylor ja et see jõustus kaheksandal märtsil käesoleval aastal. tervitan siin uut kolleegi ja tuletan meelde, et vastavalt artiklile kolm lõikele kaks kodukorrale, kui ei ole mingisuguseid vastuväiteid, siis proua Taylor ka asub oma ametikohale ja tal, tema saab ka kõik sellega kaasnevad õigused, kui ta kirjutab alla avaldusele, mis väidab, et siis temal ei ole mingisuguseid parlamendi tööga konflikti minevaid muid töökohti. ja lähme nüüd päeva